ja nüüd hääletuse selgitused, kõigepealt äh, hääletuse selgitused, mis puudutavad Ukraina resolutsiooni ja härra Tšännok, äh, kes kõneleb oma fraktsiooni nimel ja seetõttu on tal ka kaks minutit kõneaega. E härra juhataja, ECR fraktsioon tervitab Porošenko uue presidendi ametisse valimist, kes on keda on hiljuti Slovjanski vabastamise saatnud edu, tema sõjaväeline tegevus on olnud mõõdetav mõtestatud ja edukas ja on sõlmitud vahe, vahe, rahuleping ja on vabastatud mõlemal poolel kõik vangid. kuid kui Ida-Ukrainas eh, Venemaa ei lõpeta oma tegevust ja ei destabiliseeri ja ei jätka destabiliseerimist, siis peab Euroopa Liit eh, suunama sanktsioonid Moskva vastu. Euroopa Liit peab võtma juhi rolli Ukraina kriisis rahumeelse lahenduse leidmisel, mis pannaks lõpu vägivallale, tapmistele ja pidevatele hirmutamistele, mis seda traagilist konflikti iseloomustavad. see lahendus peab kindlasti lähtuma territoriaalsest ühtekuuluvusest ja Ukraina suveräänsusest, sealhulgas ka Krimmi puhul, mis Venemaa nii häbiväärselt annekteeris valede põhjal Äh, Margariini äh, kui kõrge esindaja ametisse nimetamine tekitab äh, muresid Poolale ja kolmele Balti riigile, sellepärast et Rooma valitsus on olnud väidetavalt Venemaa-meelne. seega valitsus seega Euroopa Liit Itaalia juhtimise all peaks toetama regionaalset stabiilsust, äh, arvestades seda, et hiljuti on vastu võetud assotsiatsioonilepingud Ukraina, Moldova ja Gruusiaga. me peaksime nõudma seda, et eesistuja toetaks nende riikide suveräänseid õigusi. Renzi ei peaks lihtsalt üritama pidevalt äh, meeltmööda olla Putinile äh, selleks, et lõigata kasu sellest Putini Euraasia liidust, mis on uus endise Nõukogude Liidu vormiks ja sellel ei ole tänapäevases maailmas mitte mingisugust kohta, suur tänu teile! suur tänu, kolleeg Tänuk, teile järgmisena saab sõna kolleeg Šogor. suur tänu! Az alkotmány megváltoztatása azonban hosszú távon kellene biztosítsa a társadalmat. Ukrainas on väga paljud küsimused veel lahendamata, näiteks äh, põhiseaduse küsimused, tuleb äh, tagada see, et põhiseadus võetaks vastu selleks, et äh, rahu oleks selles piirkonnas püsiv ja saadaks üle regionaalsetest erinevustest selles riigis peale selle tuleb hoolitseda selle eest, et vähemuste, eriti keeleliste vähemuste õigused oleks kaitstud, ma olen veendunud, et demokraatlik Ukraina, kus peetakse kinni inimõigustest, on edukas ainult siis, kui kõikidel kodanikel on ühesugused õigused, hoolimata sellest, kas äh, nendel kodanikel on äh, emakeeleks ungari keel, ukraina keel või mõni teine keel sellepärast on väga tähtis, et põhiseaduse muutmisel mõeldaks riigi tsentraliseerimise peale. on väga tähtis, et vähemused riigi elus tähtsat rolli mängiksid ja soovin riigile palju edu. aitäh, kolleeg Sogor, pärast järgmist Äh, sõnavõtjad, hakkan siin nimepidi üles lugema neid, kes siin juttu ajavad ja saalist välja ei lähe, aga järgmisena saab sõna härra Schaffhauser. Äh, jah, äh, esimees, miks me hääletasime selle resolutsiooni vastu? miks me enamuse resolutsiooni vastu hääletasime, on see, et resolutsioon on ära unustanud riigipöörde äh, ametisse seati mässuliste valitsus äh, uus president valiti ametisse, kui riigis käib kodusõda. see resolutsioon üritab takistada ühtsust Venemaaga selleks, et edendada USA imperialismi. tegemist ei ole rahuresolutsiooniga, tegemist on propagandaresolutsiooniga. aitäh, kallis kolleeg Schaffhauser. proua Wikström, proua Wikström, kolleeg Wikström ka palun öelge kolleeg Wikströmile, et kui ta tahab juttu ajada, siis ta peaks siit ära minema. kolleeg Wikström, palun tõesti, pidage eravestlusi väljaspool saali ja palun ka teistel kolleegidel lahkuda. järgmiseks kolleeg Korvin Mikke, palun. aitäh, me hääletasime selle resolutsiooni vastu, sellepärast et resolutsioon on ühekülgne. see resolutsioon Äh, ilma põhjuseta äh, õhutab vaenu president Putini vastu, äh, kes peab pidevalt kaitsma rünnakuid tema vastu Venemaal inimeste poolt, kes väidavad, et Äh, ta peaks äh, Vene väed viima Ukrainasse, meie lükkasime sellised ühekülgsed rünnakud tagasi, minu riigi huvides on äh, tugev ja sõltumatu Ukraina, aga see ei tähenda, et me peame so-, solvama neid inimesi, kes meile ei meeldi. niisiis, ma olen nõus nendega, kes väidavad, et meil on tegemist Ameerika agressiooniga ameeriklased otsivad ettekäänet sõja alustamiseks, sellepärast et nad on pankroti äärel ning seetõttu soovivadki nad sõda alustada, sest siis nad ei pea oma võlgu tagasi maksma aitäh, kolleeg Korvin Mikke. pööran teie tähelepanu sellele, et hääletuste selgituste ajal ei saa sinise kaardi küsimusi esitada. kolleeg Breda. kolleeg Breda, palun jutustage väljaspool saali. kolleeg Albiol Guzman järgmisena, palun. Gracias aitäh meie hääletasime selle resolutsiooni vastu, sellepärast et me mõistame hukka äh, Euroopa institutsioonide koostöö Ukraina valitsusega. tegemist on valitsusega, mis tuli võimule riigipöörde tulemusega ning äh, teeb koostööd neonatsidega Euroopa Liit on selgelt asunud äh, rahvusvaheliste äh, huvide ja äh, USA geopoliitiliste huvide poolele, selle asemel, et olla rahva poolel ning Ukraina inimeste poolel. meie sooviksime sõltumatut uurimist, et välja selgitada Odessa massimõrva tagamaad Euroopa Liidu äh, aktivistid, äh, seal said äh, hukka mitmed aktivistid, need tapeti parempoolsete äärmuslaste poolt ja me tahaksime, et paremäärmuslased mõistetaks hukka kogu Euroopas ja ka Ukrainas. aitäh, kolleeg Albiol Kusman, järgmisena proua Zimmer, proua Zimmer, proua Zimmer, proua Zimmer. Frau Kollegin Zimmer proua Zimmer, proua Zimmer, oleks väga tore, kui see konvent, mis sinna taha on kogunenud, väljas oma vestlusi jätkas. kolleeg Karver, palun järgmisena. If we Uh, kui me võtame vastu selle resolutsiooni, mis on sõda õhutavatele poliitikutele suunatud, siis mõjutab ka tsiviliseerituid äh, rahvaid, kes tahavad äh, kaitsta rahu ja võidelda inimsusevastaste kuritegudega. see, kuidas see resolutsioon äh, koostati, me saime sõjaväeliselt personalilt nõuandeid, neid inimesed tuleks tegelikult kohtu alla anda, nii et me hääletasime selle resolutsiooni vastu selle resolutsiooniga lihtsalt poliitikutelt võetakse vastutus. aitäh, kolleeg Kaavo, järgmisena proua Štanoka, palun. mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, ma olen šokeeritud, et terve rida äh, kolleege äh, nii selle resolutsiooni puhul kui ka varasemate resolutsioonide puhul äh, Äh, lähenevad nii-öelda äh, nullpunkti aspektist Ukraina teemale. resolutsioonid, mis on septembrist aprillini vastu võetud, olid just sellised, äh, inimesed ei taha vastutada selle kohutavate asjade eest, mis Ukrainas mais, juunis ja juulis toimus. miks sõna Odessa sellest tekstist välja jäi? Te ei kohtle võrdselt neid, kes on Euroopa Liiduga assotsiatsioonileppe vastu, te soosite neid, kes on selle leppe poolt Äh, inimestel, kõigil inimestel on õigus olla ukrainlased, vaadake resolutsiooni artiklit kaheksa, tahaksin teile meelde tuletada, et vastavalt sõltumatule uuringule, mis viidi läbi detsembris pärast Maidani ülestõusu, äh, äh, nelikümmend üheksa protsenti ukrainlastest ütlesid, et nad toetavad Maidani, aga viiskümmend neli on vastu nii et, et mis puudutab välismaiseid tegutsejaid, siis äh, Venemaa, ta mainitakse selle resolutsioonis pidevalt, samas USA-d kordagi. aitäh, proua Štanuka. tahan teile kõigile veel öelda, et kui te neid äh, selgitusi ette loete, mul on siin on väike tulukene, mis läheb põlema, seal on kirjas slow down ehk rääkige aeglasemalt. kui te räägite liiga kiiresti, siis ei jõua tõlgid teiega sammu pidada. ütlen teile, kes te nüüd siin uued oled, et ma lihtsalt katkestan teid ja palun teil aeglasemalt rääkida, sest tõesti mitte kellelgi pole kasu, kui ainult ettelugeja iseendast aru saad, saab ülejäänud aga mitte nii, see oli nüüd olukord Ukraina kohta, läheme järgmise punkti juurde, mis on resolutsiooni ettepanek, mis puudutab noorte tööpuudust ja sõna saab kõigepealt kolleeg Luke, palun. härra Luke saab, ütlesin, aa, kas mina? noorte tööpuudus, jah. tahtsin selgitada, kuidas hääletasin ma lükkasin selle resolutsiooni tagasi, sest konkurentsimoonutused Euroopa Liidus on tähtsad ja nendega siin resolutsioonis ei arvestata. ühisraha Lõuna-Euroopa riikide konkurentsivõimet kahjustab ja kuna konkurentsivõime on moonutatud, äh, tekkiski noorte tööpuudus, ma arvan, et äh, tegemist on suure tõkkega majanduse arengus ja ma arvan, et see oleks tulnud selles resolutsioonis välja tuua. aitäh, aitäh kolleeg Luke, kolleeg Sogor, palun järgmisena. aitäh, ma arvan, et äh, noorte tööpuudus on ülisuureks muutunud teatud liikmesriikides. seda probleemi ei ole meil võimalik isegi enam mõõta. probleemid äh, noorte tööpuuduse probleemid tulevad äh, väga hästi välja järgnevatel aastatel, eriti demograafilises arengus. väga raske on juba praegu rahastada ühiskondlikke sotsiaalsüsteeme ning seepärast Euroopa Liit peaks toetama kõiki neid algatusi, mis aitavad noortele leida töökohti. samal ajal peavad ka liikmesriigid sellesse protsessi panustama. väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ähm, on sattunud suure bürokraatia koorma alla, kui bürokraatlik koorem oleks väiksem, oleks VKE-del lihtsam reeglitest kinni pidada ja rohkem noori tööle võtta. aitäh, kolleeg Sogor, järgmisena kolleeg Sander, palun. aitäh, kallid kolleegid ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, äh, sellepärast et ligemale äh, kakskümmend kolm protsenti on töötuid. Äh, need inimesed on kriisi ohvrid ja selle ohvrid, et majanduskasv langeb. inimestes on vaja edendada Euroopa armastust ja kuidas saab armastada Euroopa projekti, kui see ei paku neile mingeid perspektiive. noorte tööhõive algatus on kindlasti algus aga mm, näiteks minu enda valimisringkonnas ei ole selleks eh, eraldatud piisavalt vahendeid, ometigi on tegemist piirkonnaga, kus tööpuuduse tase on murettekitav ja on sellisena püsinud juba pikal ajal. mina olen pärit piiriäärsest piirkonnast ja ma võin teile öelda, et eh, tööhõive võimalus eh, piiriüleselt on jäänud kasutamata. me peame Eh, liikuvusprobleemi juures eh, arendama, me peame arendama eh, keeleõpet ning me peame soodustama ka mitut haridust. Euroopa peab hoolitsema selle uue põlvkonna eest, aitäh! aitäh, kolleeg Sander, kolleeg Bella. president, aitäh! meie hääletus oli eitav, me see teema on utopistlik, Kreekas on tööpuudus juba peaaegu kuuskümmend protsenti, meie me teame, et näiteks halvasti koolitatud noored on väga tihti töötud, neil ei ole mitte mingisuguseid väljavaateid ning meie Äh, noored on sattunud just nimelt selle majandussõja märklauale, nad on ohvrid äh, on täiesti selge, et äh, mitmed otsused, mis aastakümneid siin kojas vastu on võetud, tõukefondid ja muu, on jäänud, ei ole piisavalt hästi kasustatud, meil on vaja makromajanduslikku poliitikat, aga praegune poliitika tegelikult äh, ei võitle migratsiooniga, ei kaitse keeli äh,. me peame tegema kõik, et oleks tagatud riiklik suveräänsus. aitäh, kolleeg Mela, järgmisena kolleeg Pegan. Grazie, presidente. kolleegi eh, no.... suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid. hoolimata sellest, mida minu fraktsioon siin on öelnud on arvamus, et me peaksime kuidagi taganema sellest kolmeprotsendilisest investeerimismäärast noortele, noorte töötusega võitlemiseks. olen mina aga seisukohal, et tegelikult on lõpptekst ar arusaadav ja vastuvõetav. mina omalt poolt tahan teile öelda lihtsalt seda me oleme seisukohal, et ei ole tegelikult oluline, kes mingi mõtte esitab, tähtis on see, et nendest mõtetest oleks abi kodanikele, kes meid siia valisid ja keda me peame siin esindama. meie oleme sellest põhimõttest alati lähtunud ja lähtume ka edaspidi. ma loodan, et see, mida ma praegu ütlesin, on abiks sellele erialakomisjonile tulevikus, aitäh! aitäh, kolleeg Begin, järgmisena kolleeg Peeter, palun gospodine predsjedniče uvažene kolegice suur tänu lugupeetud kolleegid mina toetasin seda resolutsiooni resolutsiooni mis puudutab noorte töötust ma tegin seda selleks et äh, julgustada institutsioone leidma lahendust ühele väga tõsisele probleemile, mis praegu Euroopat valvab ning, vaevab ning selleks ongi noortetöötus eriti hull on olukord Lõuna-Euroopas, väga raske on ka Horvaatias. ning eh, noorte töötuse on põhjustanud muidugi hiljutine majanduskriis, mis kõige valusamalt tabaski noori ja eakaid üks kolmandik töötutest äh, Horvaatias on noored vanuses viisteist kuni kakskümmend neli ning nad lähevad Horvaatiast ära, sest neil ei ole õigust, neil ei ole võimalik äh, kasutada oma õigust äh, töötada. tegelikult on õigus tööle ju inimõigus ja kui seda ei tagata, siis on selles süüdi halb poliitika. seetõttu tervitan ma noorsoogarantiid, sest praegu ei ole Euroopa Liidu liikmesriike suudetud kuidagi aidata ja probleem on ikka veel olemas, aitäh! aitäh, proua Peeter, järgmisena proua Tšinitši. suur tänu, president. noorte töötuse vähendamine on üks tähtsamaid eesmärke, mis meil üldse on, üks tähtsamaid väljakutseid, mis tuleb seljatada tegemist on Euroopa Liidu jaoks väga olulise probleemiga ning mitmes liikmesriigis on noorte töötuse määr lihtsalt äh, õudust äratavalt kõrge. väga paljud noored tööd ei leia ja seetõttu lähevad koduriigist ära tegemist on väga raske olukorraga ja seda ka minu koduriigis Itaalias. seetõttu loodan ma, et uus Euroopa Komisjoni koosseis suudab välja töötada sellise majanduse taastamise kava, milles on ka vajalik investeerimispoliitika uute töökohtade loomiseks ja seda just noortele. noorsoogarantii aitab kindlasti neid liikmesriike, kus töötuse probleem on eriti raske, aga see ei ole tegelikult ainuke asi, mida teha tuleb meil on vaja struktureeritud meetmeid, mille abil taaskäivitada majanduskasv ja majandus üldse ning luua uusi töökohti. ja meil on vaja ka paindlikkust riigi raha kasutamisel, kui see nii ei ole, siis on tegelikult majanduskasvu saavutamine väga raske. see resolutsioon ja resolutsiooni lõpptekst on samm õiges suunas ja seetõttu hääletasin poolt, aitäh! aitäh, proua Tšeniki, järgmisena kolleeg Schlein. Grazie, president! suur tänu, president! minagi hääletasin selle resolutsiooni poolt, kuigi ma tegelikult oleksin soovinud näha palju jõulisemat lähenemist. noorte töötus on mõnes minu riigi piirkonnas isegi kuuskümmend protsenti muidugi on väga hea, et resolutsioonis räägitakse noorsoogarantii laiendamisest nendele, kes on kuni kolmekümneaastased, mina ise olen kahekümne üheksa aastane ja ma arvan, et tõepoolest tuleks aidata ka minuvanuseid inimesi, kui nad on töötud peale selle on väga positiivne, et me soovime investeeringuteks eraldada rohkem raha, et me nõuame selle eraldamist ja seda tuleks Euroopa Komisjonile korduvalt üle kinnitada. teisest küljest oleme me vastu mustalt töötamisele, ei ole ju oluline ei ole ju oluline mitte ainult see, et me looksime uusi töökohti, vaid et need töökohad peavad olema ka kvaliteetsed, nii et isikutel, kes seal töötavad, on tuleviku suhtes optimistlik väljavaade. sellises suunas tuleks töötada mitte ainult praegu, vaid ka uute põlvkondadega ja rõhutan veel kord, et tähtis ei ole mitte see, kui palju töökohti luuakse, vaid millised need on, need peavad olema jätkusuutlikud töökohad ja sellistesse töökohtadesse tuleb ka investeerida, aitäh! aitäh, järgmisena proua Koomi! suur tänu, president! minagi hääletasin selle resolutsiooni poolt sellepärast, et äh, need arvud, mis meil on praegu noorte töötuse kohta teada, on lihtsalt murettekitavad. me peame tegema kõik, mis meist vähegi oleneb, ja kõik poliitilised parteid ja fraktsioonid peavad tegema koostööd, sest tegemist on ühise prioriteediga. mina ei ole ma ei ole veendunud, et vabandust, ma olen veendunud, et nüüd on noortel parem võimalus luua endale parem tulevik. noored on meie tulevik ja seetõttu peame me neid aitama ning lisaks on meil vaja rohkem koostööd ja integreeritud strateegiat, seda praegu ei ole. Euroopa Liit peab tegema koostööd liikmesriikidega, see on kindlasti kõige parem lahendus. noorsoo, noorsoogarantii on kahtlemata hea asi, hea on ka selle vanusepiiri tõstmine kolmekümneni, selle üle rõõmustab eriti Itaalia, kuid liikmesriigid peavad omalt poolt tegema selle, mis on nende töö, näiteks Bologna protsessi tuleb uuesti käivitada, aitäh. härra Štehovski, palun järgmisena Vážený pane prezidente, děkuji za slovo. aitäh, härra president. selles küsimuses tahtsin mina öelda, et hääletasin resolutsiooni eelnõu poolt, kuid sellegipoolest tahan tu-, välja tuua järgmist. mul on väga suuri kõhklusi selles osas, mida ma praegu siin kuulsin ja see, mis seal dokumendis ka kirjas on. mina ei soovi raha kulutada selleks, et probleeme ainult lühiajaliselt lahendada. ma leian, et et noortele tuleks tõesti süstemaatiliselt pikaajalisi töökohti luua, mitte aga lühiajaliselt tuld kustutada. ja siin me peaksime tõesti äh, lähtuma nendest kogemustest, mida on tehtud Saksamaal, Austrias ja Šveitsis, kus on äh, noorte väljaõppes ühendatud üldharidus ja kutseharidus ja ainult niimoodi süstemaatiliselt on võimalik äh, probleeme lahendada, sest need riigid, kus ei ole lähenetud äh, nii nagu Saksamaal ja Austrias, seal riikides on tööpuudus väga suur. aitäh, kolleeg Štehovski, järgmisena proua Zaborska, palun. aitäh. aitäh mina hääletasin selle resolutsiooni poolt äh, äh, tegemist on resolutsiooniga, mis on äh, suunatud vastu, sest et äh, see resolutsioon on suunatud ainult elanikkonna ühele osale ja ma ei eita, et noorte tööpuudus on probleem, aga me peame pöörama rohkem tähelepanu nendele meetmetele, mis edendavad meie solidaarsust erinevate põlvkondade vahel ja üks selline meede oleks kindlasti pereettevõtted. pereettevõttes töötamine annab noortele inimestele mitte ainult vajalikud oskused ja kogemuse, vaid nad õpivad ka äh, Äh, vanematelt äh, ärieetikat, just nimelt ärieetika puud, puudumine põhjustas ju finantskriisi ning äh, tahaksin seetõttu komisjonilt paluda, et nad esitaksid ärikeskkonna analüüsi, mis keskendub just nimelt pereettevõtetele ja tuleksid välja ka õigusloomealaste ettepanekutega, mis soodustaksid pereettevõtete loomist ning arvestaksid nende konkreetsete vajadustega. aitäh, aitäh, proua Zaborska. ja nüüd härra äh, Wulf aitäh, esime-, president. selle muudatusettepaneku pakkus välja ECR fraktsioon ja seda toetasid Briti konservatiivid me leppisime põhimõttega, et Euroopa Liidus peab olema töötajate vaba liikumine, aga me tööt-, toetame ainult kvalifitseeritud töötajate vaba liikumist. see näitab, äh, kuivõrd poolikute meetmetega Briti konservatiivid äh, piirduvad. Äh, massiline sisseränne on kaasa toonud uue Ühendkuningriigis ja kogu Euroopas madalamad palgad ja tööpuuduse meie leiame, et ainult li-, rahvusriigid peaksid oma piire kontrollima ja töötajate vaba lii-, liikumine äh, Ehm, eh, ei peaks olema eh, eh, korraldatud nagu praegu, vaid liikumine peaks olema avatud kogu maailmale ja seda peaksid kontrollima rahvusriigid, aitäh. aitäh, härra Wolf ja nüüd hääletuse seletud. sellel teemal on lõppenud ja nüüd olukord Iraagis ja kolleeg Voigt härra president, äh, härra president, kallid kolleegid, kes te veel siin kohal olete, uue Euroopa Parlamendi saadikuna on küll minu arvates tõesti väga imelik see, et siin on vähem kui kümme inimest saalis, isegi kui oli ette nähtud, et see täiskogu istung kestab kella kaheni mina hääletasin Iraagi resolutsiooni poolt, aga ma leian, et resolutsioonidega me siin kuhugi ei jõua. terve piirkon-, terves piirkonnas stabiilsust pole ja ma olen nüüd endalt küsinud, et see ameeriklaste sõda koos liitlastega seal, mis see tõi endaga kaasa, kui seal inimesi kiusatakse, piinatakse, väärkasutatakse, terve piirkond on ebastabiilne mõeldes selle olukorra peale seal, tuleb tõesti rohkem ära teha. kõige suuremad äh, naftavarud on sealses piirkonnas ja me ei tea, kas homsest äh, kehtivad seal äh, šariaadi reeglid või läänemaailma kristlikud väärtused. aitäh, kolleeg Voigt, selgituseks teile hääletuste selgitused pärast hääletust on mõeldud selleks, et üksikud saadikud saaksid selgitada, miks nad hääletasid nii, nagu nad hääletasid. see osa täiskogu osa istungist ei ole mõeldud selleks, et kõik teid kuulaksid, see on kõigile teada. ütlen ka kuulajatele, kes on tribüünidel, et ei minu koduriigi parlamendis ega ka selles parlamendis ei ole lubatud see, et tribüünilt äh, antakse teada, mida nad arutelust arvavad. härra Voik, siin ei toimu ka mitte mingit arutelu selle üle, härra Kaaver soovis järgmisena saada sõna, aga ei ole isegi mitte kohale tulnud, nii et näete, härra Voik, tõesti, see ei ole kohustuslik ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, vägivalla puhkemine Palestiina ja Iisraeli vahel ja siingi jälle saab sõna härra Voikt härra president, suur tänu, et te mulle sõna andsite mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, aga minu arvates ei lähe see res-, see resolutsioon piisavalt kaugele. eile arutelus härra Lambsdorff rääkis Iisraeli õigusest ennast kaitsta ja ma arvan, et siia juurde tuleb lisada veel, et selline riik nagu Palestiina, mis juba aastakümneid on olnud okupeeritud, on lõhestunud, kus on keset riiki müür püsti pandud, tegemist on riigiga, kus äh, on kümneid tuhandeid tuhandeid naaberriikidest pärit põgenikke ja ka sellel riigil on õigus iseennast kaitsta. ma tegelikult loodan, et sealses piirkonnas lõpuks äh, on võimalik tagada rahu ja meie oma resolutsioonide, ettepanekute ja ka aktiivse poliitikaga saame sellesse panustada, aga et me arvestaksime alati mõlema poolega, mitte ainult ühe poolega. aitäh! aitäh, härra Voigt! sellega on hääletuste selgitused ammendatud ja sellega on ka see täiskogu osaistungjärk lõppenud. soovin kõikidele kolleegidele ilusat koduteed, kosutavat suvepuhkust. suur tänu ka kõikidele parlamenditeenistustele, kelle esindajad istuvad minu kõrval paremal ja vasakul. härra president tänab tõlke, tõlgid tänavad oma kuulajaid kolleeg Valja, aga soovib veel esitada kodukorda puudutava küsimuse. Eh, suur tänu, president väga lahke, et te mulle sõna annate, kuigi tõesti on küllaltki raske rääkida tühja koja ees, nagu ütles ka minu kolleeg. ma tuletan kohalviibijatele meelde, et me viibime siin sellepärast, et meile on antud ülesanne teha maksumaksja raha eest tasustatud tööd ja kui selline ülesanne on vastu võetud, siis tuleks seda teha vastavalt oma võimetele ja oskustele ja täie austusega, kuid näib, et minu kolleegidel selline austus puudub ja et praegu on siin puhkenud lihtsalt tõeline kaos. inimesed ütlevad, et neil on vaja minna lennukile ja selle eest neile ei maksta, et nad lennukile lähevad, neile makstakse selle eest, et nad siin on ja tööd teevad. aitäh, et mulle sõna andsite kallis kolleeg, te olete uus kolleeg, sellepärast ma ei võtnud teilt mikrofoni ära, te ei esitanud kodukorda puudutava küsimuse, te tegite siin poliitilise avalduse. muide, teile makstakse ka selle eest, et te oma reeglid, reeglitest kinni veate. kas teie ka soovite ainult kodukorda puudutava küsimuse esitada, härra Kelly, ainult kodukord? aitäh selle suurepärase istungi juhatamise eest, härra president, aga mulle tundub, et viimane kõneleja Äh, ei olnud võib-olla päris õiglane nende suhtes, kellel võib-olla pole mingit alternatiivi, kui sel kellaajal lennukile minna, nii et, et